nüüd hakkame hääletama ja edasi Galfini ja Tehane raport, mitmeaastane finantsraamistik, tegemist on kvalifitseeritud häälete enamusega hääletatava raporti teemal ning see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? veel kord küsin, et kas kõik kolleegid on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. ja see raport on vastu võetud. edasi. edasi jõuame Traskovski raporti juurde muudatusettepanek number üks kõik muudatusettepanekud tuleb nimeliselt läbi hääletada, nii et kõigepealt äh, muudatusettepanek number üks ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud. edasi alttekst lõige kaks ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. algtekst lõige neli, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. edasi lõige neli, algtekst ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tervist ütleb härra president aevastajale saalis ja see on vastu võetud, aitab teile nüüd küll. muudatusettepanek number neli. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. lõige viis algtekstist. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. edasi lõige kuus algtekstist hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek number kuus. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud. edasi. hääletame. härra Kaaras, palun, teil on sõna. ma pean ütlema, et ma ei saanud sellest hääletamisest osa võtta, sellepärast et minu hääletusmasin ei tööta äh, nii et ma täna hääletada ei saanudki. me paneme selle protokolli kirja, härra Karas. edasi eh, nimeline hääletus ilma härra Karaseta ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see raport on vastu võetud edasi jõuame kolleeg Lavia raporti juurde, paranduse eelarve projekt number seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi jälle Lavia raport, paranduseelarve projekt number kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne raportörile. jõuame nüüd äh, härra Plenkovitši raportini. saja kaheksakümne kolmanda artikli kohta saab raportöör kohe sõna. kus ta üldse on? kratko budući da härra president, me räägime siin raportist, kus ei ole arutelu ette nähtud ja seetõttu arvan ma, et Rahvaparteid tahaksin tänada ning tahaksin tunnustada esimest Horvaatia parlamendi liiget, kes on selle raportiga tööd teinud ja ma loodan, et selle fondi kasutusele võtmine aitab olukorda Hispaanias parendada hea kolleeg, mul on väga hea meel, et Rahvaparteid tänate, nii palju kui mina aru saan, siis äh, raportööri ei nimeta mitte üksik fraktsioon, aga kogu koda, aga noh, siiski kena, et need tänusõnad ütlesite. jõuame nimelise hääletuse juurde ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne, härra Plenkovitš! edasi jõuame proua Paki raporti juurde, programm Erasmus kõigi jaoks. kõigepealt siis võtame kogu ploki üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kõik ülejäänud muudatusettepanekud langevad seega ära ja me jõuame komisjoni ettepaneku juurde muudetud kujul, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja edasi nimeline hääletus kogu õigusliku teksti üle ja hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? näib nii, hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. tunnustused proua Pakile Äh, proua Costa raport Programm Loov Euroopa. mina kutsun üles kogu teksti hääletama plokis üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. seega plokk kaks langeb ära ja hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. nimeline hääletus on alanud kogu õigusloomelise resolutsiooni üle. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. tunnustused proua raportöörile. edasi jõuame Hanno Takula raporti juurde ja enne hääletamist on palunud raportöör sõna üheks märkuseks. suur tänu. olles kodanike Euroopa raportööriks, tahaksin kinnitada Euroopa Parlamendile, et see määrus on ka eesmärk toetada kultuuri, ajalugu ning kõike, mis on kirjas artiklis sada kuuskümmend seitse aluslepingus. vastavalt õiguslikule menetlusele äh, oleks pidanud rakendatama teistsugust menetlust äh, sellele dokumendile. ainukene põhjus, miks pärast kahesaja õigusliku aluse osas parlament oma positsioonist taganes ning oli nõusoleku menetlusega nõus komisjoni ettepaneku kohaselt vastavalt artiklile sada viiskümmend kaks Äh, parlamendi soov oli kogu menetluslikku ummikseisu ning viivitust äh, vältida. ma tahaksin juhtida ka te Euroopa Parlamendi äh, pühendumusele tähelepanu, me püüame teha kõik selleks, et selline olukord ei kordu mitte kunagi. okei okay,, suur tänu, härra Takula edasi hääletame muudatusettepanekut äh, number üks ja see puudutab õiguslikku alust. kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes on selle vastu? kes erapooletu? sellega on muudatusettepanekud äh, kaks kuni sada kuus ära langenud ja nüüd jõuame nimelise hääletuseni. lõpphääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. edasi jõuame äh, proua Valjani, härra Rikee ja proua Laia Senderi raporti juurde. kõigepealt sada kolmkümmend viis muudatusettepanek, hääletame, kes on poolt. kes vastu erapooletud. see on vastu võetud. ja seega on ülejäänud muudatusettepanekud ära langenud ning nüüd me jõuame ettepanekuni muudetud kujul, mis on teinud komisjon, kes on selle poolt, kes vastu, kes erapooletu, see on vastu võetud. ja kogu õiguslik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi jõuame Kumutsakose ja Ertugi raporti juurde. härra Kumutsakosel on sõna, sest ta sõna palus. olge head Daamid ja härrad, pärast kahte ja poolt aastat väga äh, tõhusat tööd hääletame me täna ning selle hääletusega teeme me väga suure hüppe edasi sellest, äh, kuivõrd kvaliteetne saab olema üle-euroopaline transpordivõrk. see aitab parendustööd edasi viia, lüüa töökohti ning tagada äh, turvalise taristu. see on üle-euroopalise transpordivõrgu eesmärk ja Euroopa ühendamise rahastust on abi olnud kõikidele eurooplastele Euroopa ühendamisele ning eriti just nende riikide jaoks nagu minu koduriik, kes peavad tõsise tööpuuduse probleemiga ning majanduslangusega silmitsi seisma. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on kaasa aidanud selles töös. härra Komotsakos, hääletame kõigepealt plokki üks. kes on selle poolt? vastu erapooletud. see on vastu võetud. kõik ülejäänud muudatusettepanekud langevad sellega ära ja me tuleme komisjoni ettepanekuni muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. õiguslik resolutsioon nimelise hääletuse läbi hääletame ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud edasi jõuame De Castro raportini. plokk üks, palun, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. plokk kaks langeb ära. komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd edasi nimeline hääletus õigusliku resolutsiooni üle, hääletus on alanud kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. tunnustused härra Tech Castrole. edasi jõuame härra Scholzi raporti juurde. riigihanke leping, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. tunnustused härra Šoltsile. edasi jõuan Mattias Kroote raporti juurde. üks hääletus. kes on selle raporti poolt, andke käega märku. kes vastu? kes erapooletu? ja see on vastu võetud. õnnitlused raportorile edasi härra Remeki raport, ITER projekti täiendav teadusprogramm. kõigepealt muudatusettepanekud komisjonilt üks kuni seitse, üheksa, kuusteist, kaheksateist kuni kakskümmend neli hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud. edasi, muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud ja see on vastu võetud. kui te tahate kontrollida, kontrollime. muudatusettepanek number kaheksa, elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud. ja napilt, aga vastu võetud edasi kolmkümmend viis langeb ära ja kolmkümmend üks ka, jõuame kolmekümne kaheni, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kolm langeb seega ära, edasi kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, on tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. jõuame komisjoni ettepanekuni muudetud kujul, kes poolt vastu? erapooletud? see on vastu võetud. edasi õiguslik resolutsioon. siin on kakskümmend seitse üle vaadatud muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi nimeline hääletus õigusliku resolutsiooni teksti üle. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja tunnustused härra Lemekile. edasi härra Skinneri raport muudatusettepanekud komisjonilt hääletame läbi, kes on poolt, ja niimoodi ei ole võimalik äh, mul see selgeks teha, kes on poolt, palun. vastu. erapooletud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud edasi muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. üheksakümmend üks D, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? edasi kakskümmend neli kuni kolmkümmend kaks komisjonilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? üheksakümmend kaks D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võtame nüüd kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. üheksakümmend kolm, üheksakümmend kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kes on hääletamine on lõppenud, parandab president. kas kõik on juba hääletanud? ahah, selge, hästi, siis on kõik hästi. tagasi lükatud igal juhul. sada üks, kes poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. ma pean ütlema, daamid ja härrad, et teie paremad käed on väsinud ja seda jätkuvalt. mulle mul on väga raske niimoodi hääletustulemusi siit välja lugeda. üheksakümne seitsme poolt, kes on, palun? vastu. väga hästi. kes on erapooletu? tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa D, kes on poolt? vastu. erapooletud? tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud? see on vastu võetud. nüüd jõuame komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, jällegi nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi härra Kraameri raport pädeva komisjoni muudatusettepanekud plokis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, teine osa kontrollime palun elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd jõuame muudatusettepaneku kümme juurde, kes on poolt? vastu? ei saa aru täpselt, küsime veel. kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümnest nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, ei siiski langeb ära kaheksateist, sest kolmkümmend kolm võtsime vastu. kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd jõuame kahekümne kahe juurde, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend kaks, jällegi nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud ja nüüd õiguslik resolutsioon, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja härra Kraameri raport on vastu võetud sellega. tunnustused raportorile ja jõuame nüüd härra Chichesteri raporti juurde. pädeva komisjoni muudatusettepanekud plokis, kes on poolt? veel kord küsin, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, nelikümmend, nimeline hääletus. see on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nelikümmend üks järgmisena, jällegi nimeline hääletus. ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? Äh, vabandab president, ütleb äh, kakskümmend viis langeb ära, sest nelikümmend kaks võtsime vastu. edasi kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja edasi õiguslik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. ja see raport on vastu võetud. Seda?